Oh, I'm, I regret very much that we lost. mul on väga kahju, et mõned kolleegid on juba jälle kadunud, nad vist läksid omaette kohvi jooma, aga mõned kolleegid on ikkagi siin ja seega usun, et peaksime alustama. ja soovin ma kõikidele ilusat pärastlõunat. tere jälle ja alustaksin päevakorrapunktiga number kaks, milleks on päevakorra vastuvõtmine ja kui teil vastuväiteid ei ole, siis läheme edasi ja mis puudutab nüüd esimehe teateid, siis neid mul ei ole. muude punktidel ei ole ka keegi mingeid ettepanekuid teinud ja nüüd oleme päevakorrapunkti viis juures. see on Euroopa Ombudsmani proua Emilio Raili poolne ettekanne, mis tutvustab tema kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruannet. Emili, mul on hea meel teid täna siia tervitada. tere tulemast, tere tulemast ka teie büroo esindajale ja teil on sõna. suur tänu, proua Wikström, tere päevast kõikidele ja suur tänu võimaluse eest tutvustada minu aastaaruannet, mis käsitleb aastat kaks tuhat viisteist. tutvustan tööd, mida olen teinud äh, pärast seda, kui aastal kaks tuhat neliteist määrati mind uuesti, valiti mind uuesti äh, ametisse ja me oleme püüdnud äh, optimeerida oma kaebuste esitamise menetlust nii, et äh, isikud saaksid oma ettepanekuid esitada nii kiiresti kui võimalik. samuti püüame tuvastada süsteemseid vigu äh, halduskorralduses ja samuti oleme teinud tihedamat koostööd Euroopa ombudsmanide võrgustiku kaudu. mul on au seda äh, Eh, võrgustiku juhtida ja tutvustan teile ka eh, seda tööd, mida teeme, et eh, luua lisandväärtust nii minu tööle kui riikide ja piirkondade ombudsmanide tööle. lühike kokkuvõte, meile tuleb umbes kakssada viiskümmend päringut aastas, loomulikult osa neist äh, kaetakse ka süsteemsete või strateegiliste äh, uurimistega ja seega võetakse ka mitmed avaldused ühte uurimisse kokku. Äh, meie nii-öelda peamine klient on Euroopa Komisjon või kaebuste objekt, asi ei ole mitte selles, kuidas, et neil oleks äh, mingisugused erinevad standardid võrreldes teiste agentuuridega, pigem vastupidi, nad on väga tublid, aga neil on lihtsalt väga suur roll teised institutsioonid, äh, mis, mida meie tööd puudutab, on loomulikult Euroopa Parlament äh, seadusandjana ja EPSO ehk siis Euroopa Personalivaliku Amet, amet, äh, kuhu tuhanded inimesed esitavad oma töölevõtuavaldus igal aastal, kui nad tunnevad, et neid õiglaselt ei kohelda, siis nad saavad pöörduda meie poole, Euroopa välisteenistust selles suhtes ei ole väga palju äh, kaebusi, kuid uurisime ühte korruptsioonisüüdistust äh, konkreetses valdkonnas ja samuti uurisime, milliseid samme komisjon oli võtnud selle süüdistusega äh, tegelemiseks, me olime rahul nende sammudega ja mõnel juhul äh, ei olda rahul ka sellega, kuidas Olav Äh, oma uurimiste käigus isikutega ümber käib ja jällegi me vaatasime Olifi, Olafi tegevust selleks, et tagada, et nende tegevus oleks sada protsenti äh, seaduslik. järgmisel slaidil on välja toodud peamised teemad äh, ja aastakuude jooksul, jaanuaris tulevad välja ekspertrühmade tulid välja ekspertrühmadega seotud aruanded, millega me ka edasi tegeleme, ka parlament on, komisjon on äh, vastu võtnud väga palju meie soovitusi, nii et me jälgime, kuidas äh, äh neid ellu viiakse järgmise kuue kuu Äh, jooksul ja me oleme teinud siin ka koostööd eelarve kontrolli komisjoniga veebruaris. me lõpetasime uurimise niinimetatud vilepuhujate reeglite osas Euroopa institutsioonides. me uurisime üheksat institutsiooni ja leidsime, et neist ainult kahes olid äh, personali eeskirjades vastavad äh, punktid rikkumistest teatamise kohta olemas, aga nüüd on mul hea meel öelda, et kõikides institutsioonides on vastavad punktid personali eeskirjades olemas ja ma kiidan neid institutsioone selle eest, te teate, et tegemist on väga olulise teemaga. Äh, märtsis äh, kandis vilja meie pikaline töö TTIP läbipaistvuse tagamiseks, nagu te teate, on mitmeid osapooli, ettevõtjaid, kodanikke, ka parlamendiliikmeid äh, osalenud selles, et see läbirääkimiste protsess muutuks nii avalikuks kui vähegi võimalik. teatavasti tegemist on ju äri või kaubandusläbirääkimistega, mis mõnikord on äh, tundlik teema, aga mul on hea meel, et komisjon on parandanud oma läbipaistvust selles osas. aprillis toimus äh, Varssavis Euroopa ombudsmanide võrgustiku seminar, tegemist oli väga äh, eduka üritusega, mille juhiks oli eelmine Euroopa ombudsman ja siinkohal ma teatan ka sellest, et äh, sel aastal me pidasime selle kohtumise Brüsselis äh, ja eesmärgiks oli teavitada liikmesriikide ombudsmane rohkem Euroopa institutsioonide, sealhulgas parlamendi töös. Äh, mais oli meil suur läbipaistvusüritus, kus oli kohal ka komisjoni asepresident Timmermans, see puudutas eelkõige lobiteemasid, juunis uurisime äh, Äh, maksete hilinemise komisjoni poolt eelkõige VKE-dele juulis äh, tegime proaktiivsed äh, soovitused, mis puudutavad eetikakomiteed ja sellele esitatud avaldusi. eelkõige puudutab see siis endiste volinike, voliniku karjääri järgseid tegevusi. augustis uurisime eh, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni rakendamist ja see töö jätkub, sellepärast et pärast eh, ÜRO soovituste kohaselt komisjon enam selle teemaga ei tegele ja see annab eh, Euroopa ambitsioon, ombudsmanile uue rolli äh, koostöös äh, Euroopa puuetega inimeste ühendustega, me otsime praegu seda tasakaalu, kuidas äh, tegeleda selle olulise konventsiooni täitmise järgimisega. septembris toimus oluline sündmus, mis oli seotud meie kol-, meie uurimisega kolmepoolsete läbirääkimiste läbipaistvuste osas ja selles osas varsti sõnastame ka soovitused Äh, kuidas kolmepoolseid läbirääkimisi muuta läbipaistvamaks äh, kodanikele, võttes arvesse samas äh, teatud osade teemade tundlikkust. oktoobris andsin välja soovitused tubakatööstusega seotud lobitegevuste läbipaistvuse osas ma esitasin soovitused komisjonile, komisjon lükkas need soovitused tagasi ja ma loodan, et komisjon mõtleb selles osas ümber, sellepärast et need soovitused, mis puudutavad tubakatööstusega ennetavate kohtumiste äh, avalikustamisest on kooskõlas nii ÜRO tubakakontrolli äh, reeglite kui ka Euroopa Liidu õigusega ja ma ei leia, et see oleks komisjonile ebamõistlik halduskoormus, nii ma loodan, et tuleme selle teema juurde tagasi. novembris oli mul au äh, mm, tähistada Euroopa Ombudsmani institutsiooni kahekümnendat sünnipäeva, ka Peti komisjoni esimees oli kohal ja teised olulised inimesed. see oli meie jaoks väga oluline sündmus. detsembris äh, saavutasime minu arvates olulise võidu, kui me hakkasime läbi rääkima Euroopa Keskpangaga nende läbipaistvuse osas, eriti mis puudutab nende suhteid äh, sidusrühmadega Äh, eriti see puudutab neid olulisi teemasid, mida äh, Euroopa Keskpanga äh, nõukogu arutab igakuistel kohtumistel ja nad muutsid oma reegleid sidusrühmade suht-, sidusrühmadega suhtlemisel, selleks et keegi ei saaks eelisseisu. ma usun, et Euroopa Keskpank on hakanud mõistma seda, et viimastel aastatel on tema mõju kodanike eludele muutunud väga palju suuremaks Need olid siis, siin on nüüd mõned näited meie tavakaebustes, kõiki neid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ei esinenud, aga see on lihtsalt viide sellele, mis tüüpi äh, kaebusi võib üles tulla, äh, konflikt, huvide konfliktid äh, GMO küsimustes Euroopa Teadusuuringute Komitees nõudekomit-, nõuandekomitees äh, seitsmenda raamprogrammi grantide jagamine, äh, venimine rikkumismenetlustes, äh, juurdepääs Euroopa investi-, investeerimispanga raportile, mis puudutab maksudest kõrvalehoidmist, personali värbamine EPSO poolt ja liikmesriikide pensioniskeemidesse komisjoni töötajate pensionivarade üleviimine Äh, nüüd äh, mõned punktid institutsionaalsetest suhetest, minu arvates ei peaks institutsioonid omavahel suhtlema mitte ainult siis, kui on probleem, vaid me peame äh, lööma, looma töötavad võrgustikud, ma püüan oma tasandil seda teha, seda püüab teha ka minu ameti peadirektor ja meie jaoks ka mitteametlikud koostöökohtumised on väga olulised see on ka meie jaoks väga oluline edusamm, kui komisjon oli nõus äh, suurendama selle nii-öelda pöördukse nähtusega seotud äh, läbipaistvust ja see tulenes meie soovitustest, äh, kus öeldi välja, et komisjon peaks regulaarselt avaldama, nad on nüüd alustanud seda iga-aastaselt, nad peaksid avaldama komisjoni vanemametnike andmed, kes on lahkunud komisjonist ja läinud tööle erasektorisse. ehk siis avaldada nii selle, millega nad tegelesid komisjonis, kui ka sellega, äh, millega nad hakkavad tegelema erasektoris ja millised on need piirangud äh, neile nende tulevases ametitegevuses. ma usun, et äh, seda praktikat annab veel parandada, see peab muutuma regulaarseks ja on küsimus selles, kas, kas avaldama peab ainult äh, tõeliselt kõrge taseme ametnike nimed, sellepärast et tegelikult ka juba näiteks osakonna juhatajatel on, on väga olulisi teemasid, millega nad tegelevad, aga see teema läheb edasi. ja see on nüüd äh, näide esimesest nii-öelda paralleeluurimisest, mis ma viisin läbi koos liikmesriigiga. mina leian, et äh, Euroopa Liidu ombudsman saab uurida asja Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriigi ombudsman liikmesriigi tasandil ja kui on te teema, mis puudutab mõlemat tasandit, siis on hea, kui me saame teha koostööd ja vaadata seda asja paralleelselt nii äh, Brüsseli kui liikmesriigi tasandil. see konkreetselt puudutab äh, ühiseid tagasisaatmisoperatsioone, mida viib läbi Frontex Äh, nende inimestega, kes äh, ei ole saanud siis pagulasstaatust äh, või rahvusvahelist kaitset liikmesriigis, Frontex korraldab siis nii-öelda tagasiseadmislende. mõned liikmesriigid korraldavad neid ka ise, mõned teised liikmesriigid ei olnud üldse sellest ei, üldse ei omanud vastavat äh, reeglit või seadusandlust, aga üheksateist riiki osales selles uurimises ja Frontex võttis väga palju nendest soovitustest teadmiseks, näiteks Te tõid väga praktilised soovitused, näiteks kuidas naisi ja lapsi koheldakse, äh, kuidas pakkuda meditsiiniabi, mis juhtub inimestega, kui nad jõuavad kolmandasse riiki, kuidas tagatakse nende äh, Äh, inimlik kohtumine äh, ka näiteks äh, füüsiliste piiramismeetmete kasutamine, sest siin oli väga palju erinevusi liikmesriikide vahel. minu peamine sõnum mm, Frontexile, kes on nii-öelda koordineeriv asutus Euroopa Liidu tasandil, siis ma ütlesin, et neil on vähemasti moraalne kohustus tagada inimeste väärikas kohtlemine. ja siin on tõesti tehtud edusamme ja kui rääkida veel Euroopa ombudsmanide võrgustikust, siis äh, Ähm, eelmisel nädalal toimus meie võrgustiku konverents Brüsselis, proua Wikström ja ka mõned teised kolleegid olid kohal, võtsid ka sõna. me rääkisime äh, kolmest teemast, migratsioonikriis, õigusriik ja lobitegevuse läbipaistvus. Äh, kohal olid ka näiteks äh, Frontexi esime-, e-, juhataja ja mitmed kõrged Euroopa Komisjoni ametnikud ja oluline on ju see, et kodanikud äh, Eh, ei peaks ombudsmane eh, sellisteks tavalisteks bürokraatideks, vaid mõistaksid, millist tööd me eh, institutsioonidega teeme ja see oli ka võimalus ombudsmanidele oma töö üle mõtteid vahetada. ombudsman, ombudsmani soovitused, mis anti aastal kaks tuhat neliteist, Äh, mul on hea meel näha, et soovituste rakendamine on tõusnud kaheksakümnelt protsendilt üheksakümnele protsendile, teatud osas neid ikkagi ei järgita, aga minu meelest üheksakümmend protsenti on äh, väga hea tulemus, kui ma mäletan liikmesriigi ombudsmani ajast, siis äh, need kolleegid, kelle Äh, soovitusi rohkem rakendati, olid üldiselt need äh, kolleegid, kes töötasid liikmesriikides, kus äh, õigusriigi mehhanismid toimisid, kus kõik osapooled ähm, nii-öelda mängisid mängureeglite järgi ja mõistsid ka ombudsmani rolli. nii et äh, meie tulemus nüüd näitab, et üldiselt ka institutsioonid võtavad ombudsmani rolli tõsiselt ja mõistavad Äh, selle rolli tähtsust tasakaalu loojana. ja kuhu edasi liikuda, nagu ma ütlesin, me äh, anname välja soovitused kolmepoolsete läbirääkimiste äh, läbipaistvuse suurendamiseks, me vaatame erinõustajate küsimust, meil on olnud üks kaebus, mis puudutas huvide konflikti ja nüüd me vaatame laiemalt seda, kuidas komisjon tagab äh, Äh, huvide konflikti puudutavate eeskirjade täitmist äh, erinõustajate määramisel ja see on oluline ka nende inimeste seisukohalt, kes ametisse määratakse, sest üldiselt on need väga kõrge profiiliga inimesed oma valdkonnas ja nad ei taha sattuda öö, äh, olukorda, kus äh, komisjon ei ole midagi nende tegevusest nendega läbi rääkinud ja, ja siis äh, kusagilt teiselt poolt tuleb see mingisuguse süüdistusena esile. nii et tegelikult äh, kui me arvestame, kui palju nende nõu arvesse võetakse komisjonis, on väga oluline nende tausta tagamine ja Euroopa Liidu Nõukogu läbipaistvuse küsimus üks peamistest äh, Ähm, nii-öelda mm, tühikutest meie äh, kaebustes on see, et äh, inimesed ei tea, kas või kuidas suhelda nõukoguga, kuidas sealt infot kätte saada. me oleme tegelikult juba alustanud Eurogrupiga. ma äh, saatsin kirja president Tuisenblumile pärast seda, kui ta palus meil kolleegidega äh, osaleda Eurogrupi läbipaistvuse tagamisel. ma viitasin, et Eurogrupp ei ole Euroopa Liidu institutsioon, aga enamik kodanikke seda selleks siiski peab ja seetõttu neil on kohustus olla nii läbipaistev, kui nad vähegi suudavad. nii et ma usun, et äh, nendepoolne vastus oli, oli üsna positiivne ja ma usun, et nad äh, muudavad oma süsteemi äh, läbipaistvamaks, vähemalt eesistujal on see eesmärk, ta peab teised liikmesriigid kaasama, Koreper, alalised esindajad Äh, nende tegevuse läbipaistvus ei ole alati komisjoni ja parlamendiga võrreldaval tasandil, aga ma pean ütlema, et äh, meie amet on väga väike ja ma pean ütlema, et kui näiteks parlamendiliikmed tunnevad, et kusagil on probleem, siis tuleks meie poole pöörduda, meiega rääkida, sellepärast et äh, meil on vaja ka teie rolli meie silmade ja kõrvadena. suur tänu! suur tänu selle väga ülevaatliku ettekande eest ja meenutage, et aastal kaks tuhat viisteist täitus kakskümmend aastat eh, ombudsmani institutsioonil ja see on olnud edulugu. nüüd on käimas kahekümne esimene aasta ja te teete suurepärast tööd jah, nii et te olete juba sillutanud teed tulevastele edulugudele, millest rääkida siin komisjonis ja mujal. nüüd saab sõna meie komisjoni raportöör härra Marias, palun. Thank you, madam. tänan, proua esinaine. ma tervitan Euroopa ombudsmani äh, Eh, siin petitsioonide komisjonis ja tahan teda kiita selle suurepärase töö eest, mida ta teeb. ja lubage, et ma jätkan nüüd kreeka keeles, kui tohib ähm,. <clears throat> eriti suur rõõm on mul selle üle, et mind määrati raportööriks Euroopa Ombudsmani töö küsimuses. ja on kaks tähtsat raportit, kõigepealt on meil Valessa raport ja siis Capessoni raport, need on koostatud varasemal ajal ja nemadki on teinud väga head tööd. meil on terve rida tähtsaid resolutsioone vastu võetud siin parlamendis ka. nii et see on tubli alus minu teine märkus Euroopa ombudsman on tõstatanud väga-väga tähtsaid küsimusi, millest ta just äsja rääkis. kakskümmend kaks aastat tuli välja raamat, kaks aastat tagasi välja raamat Euroopa ombudsmani kohta, ma jagasin seda ka meie administratsioonile ja öö, äh, öö, oma tekstides ma olen ka viidanud sellele raamatule ja üks asi, millest seal raamatus räägiti, oli komisjoni suvaõiguse kasutamine artikkel üks kuus üheksa näeb ette, et kui mõni liikmesriik rikub Euroopa Liidu õigust, siis peab komisjon otsustama, kas saata Euroopa kohtusse see rikkumine või mitte. kohtupraktika näeb ette, et komisjonil on siin täielik kaalutlusõigus ja mina olen oma raportis öelnud, et kui ei tugineta artikkel sada kuuskümmend üheksa ega suunata rikkumist kohtusse, siis äh, on see halb äh, samm. ma näen, et äh, ombudsman on nüüd komisjoni tähelepanu sellele juhtinud. kui te olete professor või teadur, siis võite teha ettepanekuid oma ideid väljendada ja võib-olla siis mõni aasta hiljem keegi haarab sellest kinni ja tasapisi hakkab äh, see idee realiseeruma. nii et ma tahan veel öelda, et see töö, mida ombudsman teeb, on väga oluline töö. kõigepealt jah, läbipaistvuse teema, see on niivõrd oluline teema ombudsmani poolt tehtavas töös äh, tähtis, ka TTIP-i vallas on ombudsman äh, algatuse haaranud, me oleme väga palju pidanud siin komisjonis ähm, TTIP-iga seonduvaid petitsioone arutama. ja möödunud nädalal Strasbourgis, kui me arutasime äh, läbipaistvuse teemat, siis ma ka ütlesin, et te teete äh, tublit tööd Äh, ja suurt survet avaldaks praegu komisjonile. Äh, ja sellel on, mis te teete, on ka viljad, sest komisjon on nüüd palju läbipaistvamaks muutnud oma tegevuse tipi-tipi alal. ja läbipaistvus on tähtis ka kolmepoolsete läbirääkimiste kontekstis. nimelt need arutelud, kus kolme institutsiooni vahelisi ettepanekuid vormitakse. ka siin te olete olnud aktiivne sekkuma loomulikult äh, äh, on ka selliseid institutsioone Euroopa Liidus, mis tegutsevad ad hoc äh, alusel ja ka eurorühm, see langetab väga tähtsaid otsuseid, mis mõjutavad kogu Euroopa Liidu majandust ning langetab otsuseid tuginedes väga rangele finantspoliitikale, mis mõjutab samas meie kodanike igapäevaelu ja minu arvates paljud eurorühma langetatud otsused rikuvad tegelikult kodanike õigusi ja neidki teemasid me arutame eh, oma, käsitleme oma raportis. Eh, terve peatükk on siin, mis puudutab põhiõiguste hartat ja eh, ütleb, et Troika, Keskpank, komisjon, kui nad võtavad meetmeid eh, memorandumi korrektiivi eh, programmi kohta, siis tihtipeale rikuvad nad Euroopa Liidu õigust ja eh, inimõigusi. Te rääkisite ka eurorühmaga seonduvast minut tagasi. jah, eurorühm, Euroopa Keskpank on midagi, millega peab tegelema, võib-olla tegemist on huvide põrkumisega Euroopa Keskpank on osa troikast, aga samas on ta ka sõltumatu asutus ja siin on tegemist huvide põrkumisega, ma juba rääkisin sellest möödunud aastal. tege-, ESM-i memorandumid, mis koostatakse selleks, et saaks laenu ESM-ist ja sellekohased otsused, kõigest sellest ma räägin oma raportis. lobitöö on veel üks asi, millega tegeleda samuti sellest räägin, kuidas Frontex peab järgima ka pagulaste õigusi ja äh, ka see nii-öelda pöördukse teema äh, on samuti väga tähtis. inimesed, kes varem töötasid Euroopa Komisjonis ja nüüd on läinud erasektorisse tööle kõigest sellest räägin ja ombudsmani esitatud raport ka kõneleb suurepärasest tööst. Need olid minu esialgsed mõtted minu raportist ja äh, loodetavasti variraportöörid jagavad minuga oma mõtteid. see oli esmane info. ja loomulikult ma olen valmis oma raportisse siis võtma ka kolleegide ettepanekud ja loodame ka tähtaegadest kinni pidada. ootan, ootan, mille lähtejätu ja too eurogrupp. suur tänu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 see on väga konkreetne, väga ulatuslik ja käsitleb väga põhjalikult neid teemasid, mis meilegi on väga südamelähedased. me tahame, et Euroopa Liidu institutsioonid korralikult toimiksid. minulgi on soov paarile aspektile viidata. väga palju positiivset kuuleb, et teie eh, büroo on avatud inimeste probleemidele ja te olete väga ligipääsetavad. ja mind eriti huvitab läbipaistvuse küsimus ja ka eetikaga seonduv ja ma olen väga rõõmus selle üle, et nii palju äh, Äh, tähelepanu pöörata ka niinimetatud pöördukse probleemile. ja tegelete sellega? aga loomulikult asjasse puutuvad isikud, äh, nende jaoks on see delikaatne teema, kui nad lähevad ära komisjonist töölt erasektorisse äh, siis see seondub ka avalikkuse hulgas usaldusega Euroopa Komisjoni vastu. mina leian, et me peame ka hea seisma selle eest, et komisjongi tegeleks rohkem sellega, et see pöörduks probleem ära hoida seda takistada. ja kuidas komisjon lobistidega talitab ja kuidas kõike seda aba-, avalikustatakse, selge on see, et lobitööd ei saa kuidagi lahutada demokraatlikust süsteemist mm, ja äh, selge on see, et tuleb lävida teiste sektoritega, erinevate sektoritega, et parimaid lahendusi välja töötada üheskoos. aga teisalt jälle lobitöö tegemine ei ole piisavalt reguleeritud. nii et selle teemaga peame veel väga põhjalikult tegelema eraldi raporti raames Ehm, igatahes ootan meie eh, edasist koostööd, ma arvan, see kujuneb huvitavaks. ning ma usun, et eh, teie saavutused suurenevad veelgi. Thank you very much. ma tänan. ja nüüd Solidaat, palun. Gracias, Cecilia. Gracias, presidenta. Gracias, defensora. Eh... suur tänu. proua Odmbudsman. minagi liitun kiidusõnadega, mis kõlasid meie kolleegide suust. see töö, mida te meile tutvustasite, on tõesti hiilgav olnud. ja teemad mida te käsitlete, pakuvad suurt huvi, iseäranis läbipaistvus. tahaksin rõhutada seda, et kui me analüüsime läbipaistvust, siis me peame vaatama ka Euroopa ameteid. tähtis on analüüsida, kuidas ametid töötavad. ja asi ei ole lihtsalt äh, kaebuste käsitlemine. Äh, ja äh, huvide konfliktide tuvastamine, vaid on vaja konkreetsemalt seda vaadata. ombudsman peab analüüsima, kas meil on tagatud huvide konflikti puudumine kõikides meie ametites ja jälle see niinimetatud pöördukse probleem, seegi vajab põhjalikumat analüüsi. senini ei ole sellega põhjalikumalt tegeletud ja ma ei räägi sellest konfliktist, mis komisjonis mõnel eksperdil võib tekkida, vaid pean silmas ka rahastamist. tuleb eh, olla kindel, et eh, erahuvid ja avalikud huvid on korralikult lahus ja meil on vaja tagada, et avalikkuse huvi jääb peale ametid on tihtipeale rahastatud ka eraallikatest, aga sellele vaatamata on vaja tagada nende eh, sõltumatus. ja teiseks tahan rõhutada, et tuleb ellu viia ka kokkulepped, mis meil on puuetega inimeste kohta psühhosotsiaalsed puuded on ka, millele ma tahaksin rõhku panna. Euroopa Liit on mõnedes riikides paremini, teistes vähem edasi liikunud füüsiliste puudega tegelemise valdkonnas, aga eh, samas eh, ei ole nii suurt huvi üles näidatud eh, psühhosotsiaalsete puuete küsimuses Äh, ka inimesed, kes on hoolduse all, mm, vajavad tähelepanu ja seegi tuleb vormida kokkuleppesse. Äh, ja veel üks teema, mis ka on oluline. nimelt laste õigused tihtipeale lastel ei ole hääleõigust, aga meil on vaja leida mehhanism, mis tagab ka, et lapsedki saavad osaleda institutsioonide töös. Neil peab olema hääleõigus, nad väärivad seda, aitäh. igatahes kiidan heaks kõik selle, mis te olete teinud. ma tänan ja nüüd saab sõna Marina. Muchas gracias, Cecilia Bueno, en primer lugar, buenas tardes y sumar. suur tänu. Eh, jah, tere õhtust ja minagi kiidan teid eh, selle eh, aruande eest ja te väga kokkusurutult esitasite selle tutvustuse, siin oli väga palju informatsiooni ja tahan kiita, kuidas te olete ekspertide abil oma uurimisi läbi viinud. tänu teie tööle on meil ka kirjalikud vastused meiepoolsetele küsimustele. ja üks selline puudutas avalikku konkurssi komisjoni ametikohtadele. ja väga palju kaebusi tuleneb sellest, et leitakse, et see, mis toimub Euroopa Liidus, ei ole piisavalt läbipaistev meie oleme ka täheldanud rahvusvaheliste lepete puhul läbi, läbirääkimiste puhul äh, läbipaistvuse puudumist, näiteks TTIP-i läbirääkimistel. ja sellega komisjon on pööranud oma selja Euroopa kodanike poole. ja see on väga ohtlik. tihtipeale finantshuvid suurkapitali huvid eh, domineerivad teiste huvide üle ja see valmistab muret Euroopa kodanikel, nagu ka minu Hispaania kolleeg juba ütles. Eh, ka õigus eh, liikuvusele, mobiilsusele Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. see on üks põhiõigusi ja samuti hääletusõigus, õigus tööle. kui töötatakse mõnes teises liikmesriigis, peab olema ka õigus seal hääletada. ja veel üks teema Äh, nimelt need niinimetatud pöörduksed, äh, kui keegi lahkub komisjonist ja asub tööle väga tihedalt seotud eraorganisatsioonides. Äh, ja ka kodanike algatust, näiteks nagu õigus veele. komisjon peab vastama petitsioonile, mis sai niivõrd palju allkirju, aga komisjoni vastused jäävad alati ebapiisavaks. ja algatuste koostajad on sellegi peale kaevanud, et nad ei ole rahul komisjoni vastusega. juunikuus parlament koostas resolutsiooni, mis puudutab ühtset menetlust, ühtseid norme. nüüd siis Margaret. räägin inglise keeles, ütleb proua Auken. mõtlesin korraks küll taani keeles, aga otsustab siiski jätkata inglise keeles. suur tänu, Emily, tehtud töö eest tõesti, meie komisjon äh, peab olema väga uhke selle üle, et meil õnnestus ikkagi ametisse suruda tõeline ombudsman, mitte lihtsalt mõne erakonna esindaja, kes on pukki pandud. ja tõesti, sa täidad meie ootused äh, sajaprotsendiliselt, suur tänu! mul on mõned küsimused. ma tahaksin rõhutada seda, mida ütlesid äh, mitmed minu kolleegid huvide konflikti kohta meie seadusandlused või haldusseadusandlus võib-olla ei ole praegu tasemel. me peaksime sisse tooma nii-öelda teenuse osutamise põhimõtte sinna, võib-olla kolleegid ei ole kursis sellega, mis see siis on, aga see põhimõte tähendab seda, et keskmesse võetakse kodanik e, haldusstruktuurid ei ole loodud selleks, et ametnikke kaitsta, vaid et kaitsta kodanikke ja, ja see teenuse pakkumise printsiip äh, tähendab siis seda, et teenib amet, avalik sektor kodanikku, pakkudes talle paremat teenust ja ei ole lubatud mitte mingisugune huvide konflikt üsna tihti arvatakse, et kui inimene lihtsalt deklareerib, et on tekkinud huvide konflikt, siis sellega ongi korras jah, ühelt poolt on see läbipaistvus, kui me näitame seda, et äh, kes maksab meile mille ees, aga haldusstruktuurides peaks selline asi olema lubamatu. kui minuni jõuab info selle kohta, et äh, keegi, kes töötab äh, farmaatsiatööstuses, on nõustajaks ka Euroopa Ravimiametis, siis mul ei piisa sellest, et ma tean, et see inimene töötab ravimifirmas, vaid ma pean hakkama ja mind ei huvita ka see, kas ta on tore inimene ja truu oma naisele, see mind ei huvita, me ta lihtsalt ei taha üldse seal EMA-s näha. meil peavad olema inimesed, kellel ei ole mitte mingisugust huvide konflikti, kes langetavad süsteemi poolt ja paljudes valdkondades me tegeleme sellega ja teie pöördukse asjaga tegelete küll väga palju, aga tuleb selgelt välja öelda, et me oleme valmis seadmenõudest muutma, et see teenusepakkuja, avalik sektor kui teenusepakkuja peaks olema ikkagi peamine printsiip. ja loomulikult, kas meil on vaja paremaid seaduseid või piisab praegusest ja selle paremast rakendamisest? jah, eh, seadusest kaugemale me minna ei saa, kuid me peaksime võib-olla teinekord eh, nõudma paremat õigusloomet, seda meile lubati aluslepingus, meile lubati edasiminekut selles valdkonnas, aga nagu mina aru saan, praegu ei ole komisjoni poolt küll midagi juhtunud selles suunas. ja teiseks, varsti võib-olla kujuneb oluliseks see, et teie olete ainus ombudsman maailmas kellel on õigus kriitikat esitada ka enda parlamendile ehk siis meie suunas. ja kui teil on õigus selleks, siis on teil selleks ka kohustus. Need asjad on omavahel seotud. ja ühte tahaksin ma veel rõhutada et mõned asjad võib-olla parlamendis võiksid olla teile huvipakkuvad, ma ei hakka siin rääkima konkreetselt sellest, millest üks või meie teine, mida üks või meie teine siin silmas peab, aga maailmas ei ole ühtegi teist ombudsmani, kellel selline õigus oleks Taanis või mujal. Äh, teie saate aga parlamenti, kes on teid ametisse nimetanud, kritiseerida ja te peategi seda tegema, kui midagi läheb viltu kui inimesed solvuvad teie kriitika peale, siis nad ei ole asjadest õigesti aru saanud. ja ma tahaksin teada, mis te arvate sellest oma õigustest versus kohustustest? suur tänu, Eleonora Eevi saab järgmisena sõna. suur äh, tänu väga lühidalt võtaksin ka mina omalt poolt sõna, ma ei taha korrata seda, mida juba on öeldud, ma olen täiesti nõus sellega, mida kolleegid on öelnud. mul on väga hea meel selle raportiga, mis on esitatud. ja ma olen ühtlasi väga veendunud, et see töö, mida te teete, on institutsioonide jaoks ääretult oluline. kuid räägiksin võib-olla veel ühel teemal, millest äh, täna veel siin ei ole juttu olnud küsimust, kuid mis sellegipoolest oleks tähtis. nimelt läbipaistvus nimelt läbipaistvusega on meil ikka ja jälle probleeme siin Euroopa Parlamendi saadikutena. nimelt äh, suurtehingud ja suur äh, ettevõtmised Euroopas, äh, suurprojektid Äh, suured projektid, näiteks Torino äh, kiirrongiühendus, äh, see on olnud kakskümmend aastat valmimas ja, ja täiesti võimatu on seal mingisugust läbipaistvust tagada, meil on vaja lisainfot selliste suurprojektide kohta. kodanikel on seda infot vaja ja selle mõttega tuleb ka arvestada teie aruandes ja mul oleks väga hea meel, kui te sellele aspektile tähelepanu pööraksite, see on põhimõtteliselt tähtsusega, suur tänu teile tehtud töö eest. suur tänu! ja nüüd saab sõna kolleeg Jaarek. suur tänu, härra esimees, proua ombudsman, hea meel teid alati siin tervitada Teie töö on tõesti muljetavaldav ja mul on väga hea meel, et just teie sellel ametil kohal olete üks asi, mis eriti mulle muret on tekitanud, on see, millest rääkisid ka kolleegid jaanuaris, saatsite kirja ombudsmanile, kuidas see ekspertide värbamine peaks olema läbipaistev ja tasakaalus rohkem. ja komisjon ütles, et jah, tõesti, see protsess peaks olema läbipaistev, te kutsusite komisjoni üles võib-olla protokollid ekspertide gruppide kohtumiselt avalikustama. kas te võiksite äh, selgitada, et kuidas sellega need asjad on tänaseks siis praegu? mina nimelt töötan äh, parlamendis ka mm, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjonis ja minu meelest tagantreplus ja läbipaistvus on äh, põhimõttelise tähtsusega küsimused, on väga palju äh, assotsiatsioone, kes on e-, Brüsselis esindatud ja komisjon arvestab nende organisatsioonide seisukohtadega aga kui te vaatate täpsemalt, kes nende Euroopa organisatsioonide taga on, siis väga paljud äh, tegelikult äh, osutuvad millekski muuks äh, lähema vaatluse all. tuleb mõnede puhul välja, et neid kontrollitakse või juhitakse kolmandate riikide poolt või Euroopa Liidust väljaspool olevate mängurite poolt ja ma olen sellest juba rääkinud proua Malmströmiga, aga ma ei ole saanud mitte mingisugust positiivset vastust sellele ja minu küsimus seega on, kas teil on kavas laiendada oma uurimisi ka ekspertide valiku menetlusest kaugemale. kas kavatsete keskenduda ka sellele, et kuidas Euroopa Komisjon neid äh, Euroopa assotsiatsioone ära kasutab oma töös ja seadusandme, seadusloomes? kallid kolleegid sellega on äh, kõnelejate nimekiri nüüd minu jaoks ammendatud ja annaksin hea meelega sõna äh, proua O'Reillyle, kes äh, võtab sõna siis lõppkokkuvõtteks ja vastab mõnedele küsimustele. suur tänu, proua esimees kõigepealt ma tahaksin tänada ka kõiki, kes on ähm, mulle nii palju komplimente teinud ja mind kiitnud, seda on alati tore kuulda aga minu ja meie institutsiooni ja kolleegide jaoks on väga oluline see, et te meid toetate ja et te kinnitate meie seisukohta, et me oleme asunud õigele teele ja et me tegeleme asjadega niimoodi, et see leiab positiivset suhtumist ka parlamendis ja nüüd petitsioonide komisjon on meie jaoks oluline komisjon mõnikord äh, meie töö on jah raske meie jaoks, aga see on raske ka teiste institutsioonide jaoks teinekord. mõnikord äh, tegutseme me justkui nagu täielikus üksinduses ja seega on väga tore inimestega kohtuda ja äh, näha, et, et te olete väga pühendunud teemale ja et loomulikult on mul hea meel kuulda, et te toetate meie tegevust. aga nüüd siis mõned märkused. härra Mor-, Marias Teie raamat ootab äh, mind äh, laua peal, ma olen seal tegelikult juba läbi sirvinud, peaksin nüüd uuesti läbi lugema, ootab mind seal nimejärjekorras. Te rääkisite oma tööst äh, rikkumismenetlustega, see tuletab mulle meelde midagi, mida ma ikka ja jälle kordan, kui ma tegelen ühe või teise teemaga, et mõnikord tuleb äh, Äh, pikale, mõnikord venivad asjad pikale, üleöö ei tule võib-olla lahendused, aga pikemas perspektiivis on teie mõju suur. Te olete varemgi sõna võtnud äh, nii siin kui ka mujal troika ja inimõiguste küsimuse kohta ja selle kohta, kuidas väga paljud inimesed, kui režiimi alla riik pandi, omal ajal ka Iirimaal, äh, et väga paljud inimesed kannatasid selle all mitte igal pool, aga väga paljudes kohtades vähemalt, kus äh, praegune intensiivne kriis on läbi saanud, äh, on näha, et nendest äh, sammudest on olnud kasu. ja mis nüüd puudutab minupoolset panust, siis ma arvan, et väga palju puudutab minu töö just nimelt läbipaistvust Eh, samm-sammult, on see nii eh, Keskpanga ja Eurogrupi puhul, see on see roll, mis on minu kanda. aga minu jaoks on muidugi väga kasulik see, kui keegi esitab kaebuse ja siis ma saan selle asjaga hakata tegelema. ja suur tänu siis teie kommentaaride eest ka selle kohta, kui eh, juurdepääsetavad me oleme. ma tervitan seda, jah, ma tean, et mind, meie ametkond on väga paljude inimeste jaoks viimane õlekõrs ja meieni jõutakse mõnikord äh, Ehm, vägagi äh, muserdatult ja, ja inimesed on pettunud ja üritame neid äh, kohelda nii hästi kui võimalik, isegi kui me ei saa neid aidata. ka nõus olen sellega, mida te ütlesite äh, pöörduste kohta. teinekord, kui ma olen rääkinud komisjoni esindajate või volinikega sellest teemast, räägivad nad sellest, et inimestel on õigus tööle. no muidugi ja üsna tihti inimesed, kes on tegelenud kõrgel tasemel äh, asjadega siin institutsioonides, ei taha nad äh, tööd lõpetada ja teha mitte midagi, teinekord äh, tehakse neile väga atraktiivseid ettepanekuid, aga kui ma teist nüüd õigesti aru sain, siis te olete ilmselt nõus sellega, et me ei räägi siin mitte ainult moraalsetest kaalutlustest, vaid ka majanduslikud kaalutlused ei tohi olla lihtsalt niimoodi, et inimesed lahkuvad institutsioonidest, omades äh, tohutult olulist informatsiooni ja müüvad või kauplevad sellega siis teatud viisil uue tööandjaga. ja sellepärast on komisjonil jah, äh, nii majanduslikud kui ka moraalsed kohustused äh, olla siin see valvekoer, mitte selleks, et inimestele kodaraid ette veeretada, vaid sellepärast, et nad peavad kaitsma seda informatsiooni. sama puudutab tagatreplust. läbipaistvus oli osa sellest äh, võrgustiku seminarist. Äh, me kutsusime Volkswageni äh, lobi, pealobi tegija meile esinema ja mida ma ütlesin oma kolleegidele oli see, et enamus nende, enamus nendest tegelikult ei kanna konkreetset rolli selles valdkonnas aga me peaksime lähenema sellele läbi inimõiguste prisma. kui inimesed äh, tahavad mõjutada seadusandlust, mis mõjutab meid kõiki, siis on inimestel õigus ka teada, kuidas nende seadusteni jõutakse, kes mõjutab seda seadusloomet ja see on tähtis küsimus. loomulikult on õigus kõigil lobitööd teha, aga seda tuleb teha läbipaistvalt ja proua Calderon, ma olen teiega nõus selle kohta, mida te ütlesite ametite kohta. üsna tihti nad jäävad järelevalve alt välja, sellepärast et nad on keskusest nagu kaugemal, aga nad teevad ikkagi väga olulist rolli, eriti ravimitööstus. ma tean, et te pöörate sellele väga suurt tähelepanu. ja siis huvide konflikti küsimus äh, on järjest keerulisem aasta-aastalt me alles hiljuti tegelesime ühe juhtumiga, kus ekspertgruppi nimetati üks ülikooli töötaja, aga nagu me teame, ülikoolid ikka ja jälle muutuvad järjest rohkem äriasutusteks. mõnikord nad peavad seda tegema, valitsused äh, suruvad neile selle asja peale ja seega on väga raske leida sõltumatuid eksperte, aga see ei tähenda seda, et eksperte ei ole võimalik üldse kaasata, tuleb lihtsalt olla väga äh, valvas huvide konflikti kohta osas äh, nüüd äh, puuetega inimesed, väga suur osa minu tööst, äh, oluline osa minu tööst, tegelen praegu ühe kaebusega, mis esitati Euroopa institutsioonide töötajate poolt, kellel on puuetega lapsed, et kuidas neid koheldakse ähm, meie tervishoiukindlustussüsteemi alt, nii et ma tegelen kogu aeg selle teemaga ja üritan neid probleeme lahendada. Te ilmselt olete mõned kursis näiteks lastest rääkides, et meil on loodud Euroopa lasteombudsmanide võrgustik, selle peakorter on Strasbourgis ja oleks väga oluline ka nende jaoks, et nende tööd tunnustataks ja kasutataks. proua Valina, jah, ekspertgruppide küsimus on väga oluline ja komisjon on tänaseks võib-olla just mõistnud, et äh, ükski amet ei ole praegu veel nii kaugel, et kodanike usaldus võiks olla täielik. ja pro-, äh, vabandust, suurprojektide puhul ei ole väga suurt usaldust läbipaistvuse osas. proua Auken, jah, parlament kuulub ka minu mandaadi alla ja kui te vaatate, kui palju on kaebusi parlamendiga seoses esitatud, siis neid on päris mitu üks äh, näide on toodud ka meie aruandes, äh, üks personaliliige pöördus ombudsmani poole Ehm, sellepärast, et teda üritati tema kohalt mujale liigutada, sellepärast et tal on väga raske puudega laps. mul ei ole nüüd äh, mingisugust rolli parlamendi poliitilise töö osas ega seda erinevust eri, neid ei ole ka väga lihtne omavahel eristada, aga äh, mul on kohustus, mida ma austan väga kõrgelt ja ma tahan säilitada oma sõltumatuse ombudsmaniga. aga loomulikult tunnustan teie poliitilist mandaati ja töö kolmepoolsete läbirääkimiste kohta parlament on loomulikult osa sellest ja ma olen kirjutanud parlamendi presidendile selle kohta, komisjonile ja nõukogule samamoodi. ja ma eeldan, et minu ettepanekutele pööratakse tähelepanu nii siin kojas kui ka teistes institutsioonides. proua Eevi, projektide kulu, jah, see on ka väga oluline teema minu jaoks on väga tähtis see, et minuni jõuaksid äh, kaebused nende asjade kohta, sest ilmselge on see, et ma ei saa sekkuda liikmesriikide töösse konkreetselt, aga kui me räägime Euroopa poolest, kui on tegemist lepingutega, või rahastamisega, siis loomulikult ma tegelen sellega ja kui teile tundub, et on asju, mis peaksid minu tähelepanu alla jõudma, siis palun tehke seda, esitage kao-, kaebus või me võime nõu anda teile. härra Valesa, suur tänu äh, nende väga positiivsete märkuste eest, jah, ekspertgrupid. ma olen nüüd vist jõudnud otsusele, et äh, komisjon on mõned minu soovitused äh, arvesse võtnud, küll mitte kõiki, eriti mis puudutab protokolli ja seda, et avalikustaks see, kes ütles mida ma arvan, et me peame lõpuks saavutama selle, et läbipaistvusregister on selleks keskmiseks äh, rummuks, millest kõik edasi siis kiirgub, et me teaksime äh, läbi selle registri, kellega komisjon kohtunud ja mis puudutab neid organisatsioone siin Brüsselis, siis äh, läbipaistvusregistrit teinekord kritiseeritakse sellepärast, et see ei anna piisavalt informatsiooni teatud grupeeringute rahastamise kohta, kes need tegelikult on, kes on nende organisatsioonide taga ja niiditõmbajad aga eelarvekomisjon ja mina ise praegu tegeleme asjaga ja eelarvekomisjonis on tulemas ekspertgruppide raport äh, varsti välja, meil on olnud mitteametlikke kohtumisi selles osas ja komisjon praegu on ka asju muutmas äh, tandemis äh, läbipaistvusregistrialase tööga, arvan ma, et see lõpuks viib suurema läbipaistvuseni aga on oluline, et sellised äh, inimesed nagu teie, kellel on konkreetseid ideid selle kohta, mis võiks olla paremini, need ideid ka äh, väljendaks ja kui te arvate, et mina teid aidata saaks, siis palun informatsiooni on igasugust, on info, nimed ja numbrid, millest mingit kasu nagu tegelikult ei ole ja ma olen mitu korda öelnud seda, et komisjon proaktiivselt paneb küll interneti üles nimed nendega, kellega nad kohtuvad, aga kui keegi ütleb, et ma kohtun Google'i esindajatega, see on jah küll info, mis minuni jõuab, aga see tegelikult ei anna täpset infot, no kellega täpselt Google'is ja millest te konkreetselt äh, rääkisite. paremast seadusloomest rääkimine on üks asi, sinna alla läheb väga palju asju, aga konkreetsetel teemadel äh, arutelud on hoopis midagi muud see ei ole küll mingi revolutsioon, mida ma plaanin, aga vähemalt on see evolutsioon ja ma saan, ma arvan, et komisjon on saanud nii teilt kui ka kodanikelt äh, väga selge sõnumi ja sellest sõnumist ka aru saanud. kriisiaegadel on läbipaistvust alati vaja ja kui läbipaistvusest keelduta, siis ei keelduta mitte ainult äh, millegi andmisest kodanikele, vaid see kahjustab ka institutsioone endeid ja Euroopa projekti kui sellist. sest inimesed peavad suutma usaldada institutsioone ja usaldus tuleb ainult läbi läbipaistvuse. suur tänu, proua O'Reilly. alati on see meie jaoks suur privileeg, seiklus ja ka väljakutse teiega kohtuda. see on inspireeriv te eh, inspireerite ka meid, motiveerite ka meid meie kohustusi rohkem täitma ja meile tegelikult see ju meeldib. ja teeme seda koostöös teiega aeg-ajalt ja nagu ikka, teie, see teiega kohtumine on täna olnud väga oluline ja inspireeriv teiega kohtuda. suur tänu selle arvamuste vahetuse eest ja pöörata, pööraksin kolleegid teie tähelepanu tõsiasjale, et eh, härra Mariase raport tuleb kaheksandal septembril arutelule ja muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kuues september. hääletame novembri alguses ja täiskogus aasta lõpus. nii et suur tänu, proua O'Reilly ja pöördun kohe teie juurde, petitsioonide esitajad, aitäh. We, what we have to do because petitioner kuuenda päevakorrapunkti petitsiooni esindaja ei ole veel kohal, nii et ma teen ettepaneku vahetada päevakorrapunktid ära ja minna edasi päevakorrapunkti juurde number seitse, petitsioon number kakssada nelikümmend kuus murd kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud meie kolleeg ja komisjoni liige Alberto Kirio Äh, sellel petitsioonil on viisteist tuhat allkirja ja see puudutab kasutatud rehvide jaoks mõeldud äh, jäätmekäitlusrajatise ehitamist Itaalias Retorbidost. ja nagu te teate, see petitsioon äh, tunnistati vastuvõetavaks kiireloomulise menetluse käigus, sellepärast et see puudutab jäätmekäitlusehitise loomist ehitamist Lombardiasse ja Lombardia äh, võimud teevad otsuse neljapäeval, kahekümne kolmandal juunil ehk siis paari päeva pärast. teise juuni koosolekul tegime kiireloomulise otsuse tänase küsimus päevakorda võtta. nii et nüüd mul on au tervitada Bulgeeria äh, omavalitsuse delegatsiooni, ma usun, et volikogu liige on ka meiega, aga kõigepealt annan sõna härra Kirikule, meie kolleegile, kes praegusel hetkel on petitsiooni esitaja rollis. Sì, grazie, grazie mille, presidente. suur tänu, proua esimees. lahkete sõnade eest ja eriti suur tänu selle eest, et lubasite meil äh, seda kasutada seda kiireloomulist menetlust, arvestades, kui eh, kiire see teemaga tõesti on. tavaliselt, kui eh, räägitakse seda tüüpi rajatistest, siis läbirääkimised omavalitsusega on üsna pikad, aga meie oleme eh, päris me olime päris sellises ohus, et meie arvamus võiks tulla alles pärast eh, eh, lõpliku otsuse tegemist. niisiis, me räägime jäätmekäitlusrajatisest, mis eh, ehitatakse Retorbidos Lombardias, me näeme siin Äh, mitmeid piirkonna esindajaid, kõik äh, kohalikud on väga huvitatud sellest menetlusest. Äh, on tekkinud ka kahtlusi selle loa väljastamise menetluse õiguspärasuse osas, kas seda tüüpi rajatist üleüldse tohiks äh, lubada äh, Mm, Returbido iseenesest on piirkond, kus on äh, palju põllumajandusmaad, kus on palju äh, spaaettevõtteid ja võib eeldada, et sellise ehitise lubamine on äh, asjakohatu. ma paluksin nüüd Returbido omavalitsusjuhti tutvustada lühidalt paari probleempunkti, aga ma tänan veel kord kolleege selle eest, et teil oli võimalus selle teemaga nii kiiresti tegeleda. Äh, meil on vaja kiiresti kuulda ka Euroopa Liidu häält, enne kui me äh, räägime um-, maakonnavalitsusega läbi. ja nüüd omavalitsusjuht, palun. jah, me räägime siis jäätmekäitlusrajatisest kasutatud rehvidele ja ettepanek selle loomiseks tehti aastal kaks tuhat neliteist, selle tegi äh, ettevõte Italiana Energetica Tire. ja äh, ettevõte tegutseb selles äh, piirkonnas ja novembris äh, esitati siis ametlik taotlus äh, Retorbido äh, omavalitsusele. rajatises plaanitakse kasutada teatavat tehnoloogiat, mis põhineb siis pürolüüsil ja jäätmekäitlusrajatise eesmärgiks on äh, sisuliselt põletada kõik erinevad äh, kasutatud rehvide fraktsioonid. tegemist on eksperimentaalse tehnoloogiaga, seda kasutatakse siiamaani ainult Jaapanis ja meil ei ole äh, olemas võrdlusalust, kuidas äh, näiteks määrata äh, tahkete osakeste heitmist õhku sealjuures. Äh, paar aastat tagasi tehti sama taotlus juba Casalino omavalitsusele Itaalias, aga me, me ei hakka siinkohal käsitlema tehnoloogilist poolt, vaid me juhime tähelepanu just selle potentsiaalse asu, kohaga seotud küsimustele. tegemist on piirkonnaga, kus kus toodetakse väga palju kõrgekvaliteedilist põllumajandustoodangut ja veini, seega sellel rajatisel oleks negatiivne mõju nii äh, põllumajandustoidutootmissektorile kui ka äh, veini tootmissektorile ja selle tulemuseks äh, kui see rajatis sinna tuleb, võivad olla ka tööjõuprobleemid eh, ehk siis tööpuuduse tekkimine eh, vastavates sektorites. Eh, omavalitsused, sealhulgas Retorbido ja Pavia, on ka investeerinud väga palju sellesse, et arendada välja matkatee naaberriikidest äh, kohalike äh, soojaveeallikateni ja me loodame, et äh, tulevikus kujuneb sellest rohelisest matkateest ka tee piirkonna keskusesse. ja see matkatee või see nii-öelda roheline tee läbib just nimelt seda piirkonda, kuhu plaanitakse jäätmekäitlusrajatis rajada inimesed saavad praegusel hetkel piirkonnas matkata mööda erinevaid matkateid, nad saavad külastada erinevaid äh, talusid, äh, veinitootjaid. Äh, lisaks veinidena, veinidele toodetakse piirkonnas ka vulgeera juustu, Cabernet veine ja teisi äh, kaitstud geograafilise tähisega tooteid. arvestades kõike seda, oleks äh, ebasoovitav äh, nimetatud rajatise loomine äh,. planeeritud asukohast äh, vaid äh, paarisaja kilome-, paarisaja meetri kaugusel on kogukonnakeskus kooliga, spaaga äh,. spaad, kohalik väike lennuväli ja mm, piirkonda jääb ka turistide jaoks äh, populaarne äh, org. Äh, me oleme ka me asume ka sellises ge geoloogilise ehitusega vesikonnas, mis on piirkonna ajaloo seisukohast oluline ka Itaalias ainulaadne oma geoloogilise koostise poolest. Nendel põhjustel on Lombardia maakonnas tehtud ettepanek äh, muuta äh, Retorbido äh, kommuun lausa spa kommuuniks. Äh, nii nagu ühes teises piirkonnas on Kodiasko muudetud Kodiasko termideks ja see muudatus ka omavalitsuste nimedes rõhutaks äh, seda, et tegemist on äh, termiliselt aktiivse piirkonnaga, et seal on kuumaveeallikad, et seal on spaad ja loomulikult on oluline ka äh, kaunis loodus ja põllumajandustootmine. kui kõiki neid arv-, neid aspekte arvestada, siis ei tohiks Lombardia maakond anda luba ehitada sellesse piirkonda kasutatud rehvide jäätmekäitlusrajatis, mis kahjustaks kõiki piirkonna tuntud ettevõtlusharidusi. ma juhiksin tähelepanu ka sellele, et äh, omavalitsus on vastu võtnud Retorbido piirkonna detailplaneeringu, kus on äh, kutsutud üles vältima igasuguste keskkonnariski kujutavate äh, rajatiste ehitamine. eriti öö, satuks ohtu Pavia öö, omavalitsuse öö, majanduslik seis ette on nähtud inseneraatorite loomine kolme asukohta, siis integreeritud jäätmekäitlus Äh, teises asukohas ja äh, kõigis äh, nendes piirkondades tekivad ka jäätmed, jäätmed. tegelikult saab tõenäoliselt tegemist olema ühe Euroopa suurima jäätmekäitlusettevõttega ja seetõttu on tegemist ka Äh, äh, piirkonnaga, kus asub mitu riiklikult tähtsat äh, elektrijaama erinevate energiaallikatega. seetõttu pöördume teie poole eelkõige siis Lombardia maakonnajuhtide poole küsimusega, miks kõik see toimub vaatamata elanikkonna vastuseisule Äh, paljud allkirjad on pärit Paavia provintsist ja elanikud on selgelt pöördunud omavalitsuste poole selleks, et lõpetada sellise jäätmekäitlusrajatise loomine. suur tänu võimaluse eest selgitada oma olukorda ja seda, miks me oleme äh, vastu sellisele rajatisele pakutud asukohas me oleme Pavia mm, provintsi ja ka omavalitsusjuhtide esindajad, me palume teie austatud komiteel äh, neid äh, ettepanekuid kaaluda ja palume teid samuti pöörduda Lombardia võimude poole, juhtides tähelepanu sellele, et äh, tegemist ei ole mitte ainult keskkonnakahjuliku ettevõtmisega, vaid ka rahvatervisele pot-, potentsiaalset ohtu kujutava ettevõtmisega. ma, ma loodan, et meil õnnestub see projekt peatada, suur tänu tähelepanu eest! ja härra Kirjo kaudu esitame ka kutse tulla Retorbidosse külla, et näha, mis seal toimub Äh, kuhu soovitakse see rajatis luua ja samuti, et maitsta meie äh, põllumajandussaadusi ja veine. suur tänu, äh, kolleegid. mina olen selle komisjoni aseesimees ja püüan esinaise palvel juhtida meie edasist arutelu selle petitsiooni teemadel Läheksin nüüd üle slovaki keelele. Eh, nüüd tahaksin paluda eh, Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi esindajal sõna võtta. suur tänu, tere päevast kõikidele ja suur tänu öö, eh, petitsiooni esitajale, et tulite täna oma petitsiooni tutvustama. jutt käib siis kasutatud rehvide jäätmekäitlusrajatisest. komisjon võtab teadmiseks täna välja töötud äh, äh, sõnumid petitsiooni esindaja poolt ja loomulikult oleme teadmiseks võtnud ka parlamendi poolt meile edastatud petitsiooni. kuna me saime petitsiooni alles eelmisel nädalal, ei ole komisjon veel äh, oma seisukohta kujundanud, kuid nagu tavaliselt kuulame huviga ja analüüsime petitsiooni sisu ja anname Euroopa Parlamendile teada, kas saame petitsiooni esitajat aidata ja milliseid äh, samme on komisjonil võimalik teha. suur tänu! suur tänu, kallid sõbrad! kuna me oleme oma ajakavast maas, siis äh, palun kõiki nelja kolleegi, kes sõna võtavad, püüda äh, sõnavõtud äh, võimalikult kokkuvõtlikult teha. ma teen ettepaneku, et me jätkame selle petitsiooni käsitlemist, sest tegemist on tõsilise teemaga. teiseks ootame komisjonilt lisateavet ja kolmandaks kirjutame sel nädalal kirja äh, Lombardia piirkondlikule omavalitsusele, milles äh, väljendame oma äh, rahulolematust kavaga ja palume neile esitada lisateavet. võib-olla see oleks hea tee edasiliikumiseks. nii. proua Kaveran-Ruiz. suur tänu petitsiooni esitajale, mina teen lühidalt. tahtsin lihtsalt väljendada äh, seda, et ma jagan petitsiooni esitaja muret mõistan nende muret äh, kasutatud rehvide jäätmekäitlusrajatise loomisega seoses nende piirkonnas. seda tüüpi jäätmeid on võimalik käidelda ju ka teisel viisil ja mind huvitab, kas oleks võimalik leida mõni alternatiivne käitlemisviis siinkohal huvitab mind ka komisjoni seisukoht. hiljuti oli Hispaanias äh, Äh, suurt tulekahju prügimäel, kuhu ladustati kasutatud rehve. ma ei tea, kas äh, see uudis jõudis äh, ka Itaalia meediasse. see tulekahju ei lõppenud ohvritega, aga keskkond sai väga tõsiselt kahja, kahjustada. nii et alternatiivide leidmine seda tüüpi jäätmekäitlusele on väga oluline kolleeg Marias. suur tänu. ECR fraktsioon toetab samuti oma Itaalia kolleegi tema palvel meie arvates oli täiesti õige käsitleda seda küsimust kiireloomulisena, aga nüüd Äh, oleme me jõudnud juba sellisesse faasi, et me peame tegema sellise eelotsuse. nagu kolleeg selgitas ja omavalitsusjuht selgitas, äh, hakkab projekt endast kujutama suuri keskkonnaprobleeme kohalikule majandusele ja inimeste tervisele. see on juba täiesti selge, et selle rajatisega need probleemid kaasnevad kui me seda teemat koordinaatoritega arutasime, siis me jõudsime järeldusele, et komisjon, mis on äh, petitsiooni mm, alles kätte saanud, ei pruugi veel seisukohta välja öelda, nii et meie omalt poolt oleme välja pakkunud järgmist. kõigepealt peaksime saatma kirja Itaalia alalisse esindusse, sest tegemist on väga äh, tõsise teemaga. nagu petitsiooni esitaja ütleb, tegemist on Euroopa Liidu keskkonnaõiguse rikkumisega ja samuti ka rahvatervisealaste õigusaktide rikkumisega, nii et seetõttu peaksime saatma kirja Itaalia alalisele esindajale. teiseks tuleb äh, kiri saata ka piirkondlikule omavalitsusele äh, mis juba paari päeva jooksul vastava otsuse teeb me teeme ettepaneku, et me ei soovi nendelt mitte ainult lisateavet, vaid me palume neil ka äh, menetluse peatada kuni komisjoni poolse otsuseni, Euroopa Komisjoni poolse otsuseni. see tähendab seda, et nad peaksid äh, lükkama edasi äh, piirkondliku omavalitsuse poolt otsuse tegemise ja see tuleks meie kirjas selgelt välja öelda. nii me äh, Äh, seame vastutuse just sellele piirkondlikule omavalitsusele. kui komisjon hiljem avaldab arvamust, et äh, tegemist on tõepoolest Euroopa õiguse rikkumisega, siis on võimalik pöörduda kohtusse piirkondliku omavalitsuse Itaalia riigi vastu. ja tegelikult võib see ka olla teatud mõttes nagu testküsimust, kui Itaalia piirkondlik omavalitsus lükkab edasi oma otsuse tegevuse, siis see näitab tegelikult meie komisjoni tõhusust ja tulevikus saame ka teistes kiireloomulistes äh, küsimustes äh, seda äh, menetluse tüüpi rakendada, saame kiiresti võtta vastu otsuse ja seisukoha ja tegutseda enne, kui probleem tegelikult tek-, tekib. nii et piirkondlikku omavalitsust tuleb kutsuda üles mitte võtma vastu mingisugust otsust, enne kui Euroopa Komisjon ei ole oma seisukohta avaldanud. proua Valene, palun. suur tänu, olen nõus härra Mariasse seisukohaga, aga ma kutsuksin ka üles ettevaatusele sellel projektil võib olla negatiivne äh, mõju vee kvaliteedile, sest üldiselt rehvide prügilates on väga suur reostusoht. nagu kolleeg ütles, kolmeteistkümnendal mail oli Castilla la Manchas Hispaanias tulekahju, mis algas kolmeteistkümnendal mail ja kestis teise juunini sellesse prügilasse oli kogunenud sadu tuhandeid tronn, tonne vanu rehve ja tegelikult peaksime äh, vigadest õppima, meie oleme hakanud neid äh, rehve sealt eemaldama ja kohalik omavalitsus püü, soovib äh, mitte põlenud Äh, rehvidest äh, toota kütust äh, avalike hoonete kütmiseks ja see tegelikult toodab veel rohkem reostust. et ma kutsuksin Itaalia kolleege üles Hispaania kogemustest õppima ja vältima keskkonna ohte, rakendades ettevaatuspõhimõtet proua Eevi, palun. suur tänu petitsiooni esitajate, esindajatele, kes on täna kohale tulnud ja suur tänu ka kõikidele, kes on toetanud seda petitsiooni on oluline, et te saate olla täna siin Euroopa Parlamendis, meie komisjonis, et selgitada, miks selle rajatise loomine on ohtlik, ma ei hakka keskenduma sellele, et tegemist on vana tehnoloogiaga ja tänapäeva taaskasutusmajanduses mm, peaks sellega olema eriti ettevaatlik, samuti et sellel on kumuleeruv efekt kogu piirkonnale ja sellel mõju oleks tõesti väga ulatuslik, nii et me peame tegema kõik, et see projekt peatada ma meenutaksin Barunes äh, asuvaid äh, prügipõletustehaseid, äh, naftatöötlustehaseid, prügimägesid seal piirkonnas ja samuti kanalisatsiooni mm, muda kasutamist, kõik need on sellised teemad, mida põllumajanduspiirkonnas peaks jälgima väga tähelepanelikult. ma toetan kolleeg Vallina seisukohta, Äh, eelmisel kohtumisel siin komisjonis me rääkisime õhukvaliteedi probleemidest ja komisjon ütles meile, et Lombardias, Lombardia suunas äh, võib uuesti äh, tekkida rikkumismenetlus seoses õhureostusega ja see on veel üks põhjus, miks peab olema väga ettevaatlik selliste rajatiste loomisel äh, Äh, Lombardias. me peame kaitsma keskkonda ja inimeste tervist, ma olen täiesti nõus kolleegidega, äh, et me peame jätkama äh, selle petitsiooni käsitlemist, me peame kiiresti saatma Itaalia võimudele kirja ja kutsuma neid üles meie komisjoni. ma tänan, ma tänan ka petitsiooni esitajaid ja kolleeg Siriot jah, me oleme siin enam-vähem ühel meelel ja äh, see on väga tähtis küsimus meie jaoks. Äh, me teame, kuidas on juhtumitega, kui midagi ära otsustatakse, lõpetatakse ja siis äh, jälle petitsiooni esitajad kaebavad. ja sellepärast on väga tähtis, et me siin tõesti ennatlik, ennetavalt tegutsesime, tavaliselt me oleme patoloogid, kui enam aidata ei saa. nii et praegu on olukord palju parem. jah, väga hästi juba kokkuvõte tegi ära meie aseesimees. ma olen väga nõus selle kokkuvõttega, mida me kuulsime, aga ma siiski tahaksin paluda, et komisjon samamoodi, sama kiiresti ja, ja tõhusalt ka tegutseks ja et juhiks tähelepanu vastutavate äh, ametkondades sellele, et on vaja Euroopa Liidu äh, õigusaktidest kinni pidada, meil on ju veedirektiiv äh, ja teised direktiivid. kõik menetlused tuleb läbi viia korrakohaselt ja loomulikult äh, kirjutame kirja äh, siin komisjoniga. olen sellega nõus. ja et siis tähtis on, et me kõik nüüd tegutseksime ühtse rindena ja see petitsioon loomulikult peab jääma avatuks ja järgmisel koosolekul saame sellega edasi tegutseda, kui meil selleks ajaks on vastused käes. ma tänan. härra Sirje, üks minut on teil nüüd jah, ma tahan lihtsalt tänada kolleege praegu ja korrata üle. Eh, eh, loomulikult eh, peale selle kirja, mille te kavandate saata Euroopa nimel, me palume, et sellisel palume selles kirjas, et menetlus peatataks. Srnjem naš spoloč- hästi. Äh, äh, kõigepealt petitsioon jääb lah-, avatuks, me saadame kaks kirja, ühe alalisele esindusele ja piirkondlikule omavalitsusele, nii nagu me lubasime, ja kolmandaks ootame komisjonilt informatsiooni juurde. suur tänu ja nüüd viimane petitsioon täna on petitsioon number üks null neli üheksa aastast kaks tuhat viisteist. petitsiooni esitaja on Itaalia kodanik ja teemaks on mitmeaastane finantsraamistik. paraku petitsiooni esitaja ei saabunud. ehkki ta oli kutsutud täna kohale sellepärast ma palun, et Euroopa Komisjonist proua Anne Montagnon või härra Maurer võtaks komisjoni nimel sõna. Voy a hacer una, voy a hacer una, voy a hacer una propuesta, no sé si será admitida, pero me, me comunican que el peticionario. Kas ma tohin eh, teha järgmise ettepaneku? Petitsiooni esitaja ei saanud tulla, aga äkki me tohiksime selle edasi lükata järgmisse kohtumisse, kui ta saab tulla kohale. Have, have you, lady, please. Hello, good evening. tere õhtust. härra Lucio Levi ei ole tulnud veel aga mina tahaksin petitsiooni tutvustada, kui tohib. Is it okay? If you, if you allow me, I think... kui lubate, siin on pisuke probleem. kõigepealt ma küsin, mida arvavad komisjoni esindajad ja pärast me siis Äh, arutame, kas teie saate sõna. Thank you, chair. ma tänan. kui lubate, minu poolt paar märkust. Äh, komisjoni märkused selle petitsiooni kohta kõigepealt kontekstist. siin on tõstatatud terve rida, siin on terve rida küsimusi, mis seonduvad selle petitsiooniga. üks asi on vahearuanne, vahe läbivaatamine. nagu teile teada, mitmeaastase finantsraamistiku vahe läbivaatamine eh, annab võimaluse vaadata, kuidas see finantsraamistik toimib ja on ka võimalus äh, vaadata, kuidas eelarvelisi vahendeid tõhusamalt kasutada, eriti selleks, mis, mille me oleme saanud äh, päranduseks, nimelt äh, finants- ja majanduskriisi investeeringute lõhe, auk. ja veel üks märkus komisjonilt EFSI kohta Eh, sellelegi viidatakse eh, petitsioonis ja samuti viide projekti võlakirjadele. Eh, need on ettepanekud, mis on tehtud petitsioonis investeeringute augu täitmiseks. võib-olla teile pakub huvi teatis, mis tuli hiljuti komisjonil TEFSi kohta. see võeti vastu esimesel juunil ja selles teatises komisjon kuulutab, et ta teeb edasisi ettepanekuid äh, sügisel EFSI kohta jätkuks. nüüd, mis puudutab projekti võlakirju, see on veel üks element, millest siin petitsioonis räägitakse. selgituseks nii palju, et neid tuleb eristada sellest, Eh, millel tavaliselt viidatakse kui riigivõlakirjadele ja see instrument ei ole Euroopa Liidu käsutuses. Eh, see loo-, tekitaks eh, riigivõlga. nii et ei oleks vale arusaamist. ma tahan viidata sellele, et praeguse aluslepingu sätete kohaselt mis puudutavad äh, raha, finantsküsimusi. meil tuleb järgida tasakaalu põhimõtet, see tähendab seda, et ei oleks puudujääki ja see põhimõte tähendab ka, et täiendavad äh, Äh, ressursid ei tarvitse ilmtingimata kaasa tuua täiendavaid äh, kulutusi. kulutused tuleb heaks kiita seoses eelarvemenetlusega ja peavad olema kooskõlas mitmeaastase finantsraamistikuga. veel üks kitsendus, millega peame arvestama, on universaalsuse põhimõte. see näeb ette, et kõik tulud ja öö, kulud äh, tuleb kirjendada. ja tuletan teile meelde, et Euroopa Liidul ei ole õigust makse võtta ega teha selliseid ettepanekuid, mis kuuluvad Euroopa Keskpanga pädevusse. ja lõpetuseks äh, rahastamise küsimus. komisjon on väga tänulik mis tahes ettepanekute eest, mis puudutavad Euroopa Liidu rahastamise tulevikku. ja selles kontekstis komisjon eh, peab kinni väga rangelt sellest mandaadist, milles lepiti kokku läbirääkimiste lõpuks eh, viimase finantsraamistiku üle. kolm institutsiooni, parlament, nõukogu ja komisjon otsustasid luua omavahendite töörühma, mida juhib Mario Monti ja nüüd komisjon ootab, kuni see töörühm annab oma soovitused, nimelt need tulevad aasta lõpul ja siis hindab soovitustest lähtuvalt, kas omavahendite eh, süsteem, mida on väga raske muuta, sest selleks on vaja ühehäälsust kõik liikmesriigid peavad olema nõus, pluss eh, see otsus tuleb siis ka ratifitseerida kõiki liikmesriikide parlamentides ja komisjon pärast seda, kui Monti rühma eh, soovitused on olemas, et millised hakkavad olema edasised õigusalased ettepanekud selles valdkonnas. suur tänu, kallid sõbrad, olukord on nüüd järgmine kõigepealt kell on kaheksateist viisteist. teiseks, härra petitsiooni esitaja kahjuks ei ole kohal. kolmandaks, tegemist on keerulise küsimusega. aga komisjon mõistab, et probleem on olemas ja nad jälgivad seda olukorda ja ma tahaksin teha nüüd ettepaneku eriti sotsiaaldemokraatidele, sest tegemist oli teie ettepanekuga seda täna arutada. minu ettepanek on järgmine. kui kolleegid on nõus, me hoiame selle petitsiooni avatuna, esiteks. teiseks, ootame informatsiooni juurde komisjonilt. ja siis saame tänase töö lõpetada ja tuleme selle küsimuse juurde tagasi sügisel, sest me võime tõesti edasi rääkida, lõputult seda teha, aga petitsiooni esitajat ei ole kohal. nii et oodakem uut informatsiooni, hoidame petitsiooni avatuna ja tuleme selle teema juurde tagasi sügisel, kas see sobib teile? Well, I, I could talk on behalf of the peti-. mina võiksin rääkida petitsiooni esitaja nimel, sest minagi koostasin petitsiooni. aga teete ettepaneku edasi lükata arutelu septembrisse või kuidas? Ano, ma jesen podľa toho, ako sa dohodnú. jah, sügisesse eh, see tugineb siis koordinaatorite otsusele sest me võime tõesti e, tunde seda teemat e, arutada, aga see ei oleks tõhus arutelu. E, pluss veel ajas puudus. petitsioon jääb lahtiseks, me ootame informatsiooni juurde Euroopa Komisjonilt ja tänase kohtumise lõpetame um,. härra Lainen. loomulikult et me ei lahenda kõiki probleeme täna äh, kodanike petitsioonidega, aga ma arvan, et teema on sellele vaatamata aktuaalne. ja äh, tõenäoliselt hakkavad äh, sellega tegelema teised komisjonid, EKON, eelarvekomisjon, võib-olla ka tööhõivekomisjon hakkab seda tegema. kas ei oleks äh, õige anda neile see petitsioon, mis laekus meile ja nemadki peaksid seda käsitlema ja siis sügisel, nagu te ettepaneku tegite, me saame selle juurde tagasi tulla ja juba sisulisemalt seda arutada, kas see on hea ettepanek? Vidím, vidím tu metakomunikáciu zo strany mojich kolegov pre každého jah, ma näen, et kolleegid siin räägivad äh, sellest omavahel ja näiks nõus olevat, jah. me teeme nii, nagu te ütlesite, me kaasame ka teised komisjonid, palun. mul on küsimus, kas meil on võimalik sellest rääkida petitsiooni esitaja kohalolekul äh, või ilma temata? teine, järgmine kord Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Ma arvan, et jah. suur tänu, et me, et te mulle sõna andsite. ma tahan lihtsalt omalt poolt öelda, et ma toetan seda, mida ütles kolleeg Jo Lainen ma arvan, et me ei peaks nüüd äh, siin kuidagi viivitama selle asjaga, ma arvan, et sellest peaks rääkima ka tööhõivekomisjonis ja eelarvekomisjonis ja suurepärane idee on seda küll edasi lükata, kuid kui te nüüd komisjonile andaksite sõna, siis ma arvan, et äh, petitsiooni esitaja taotlejal peaks olema vähemalt võimalus tutvustada seda, seda petitsiooni ja siis saaks alles komisjon sõna, niimoodi oleks tegelikult paremini asi. suur tänu. nii et me oleme saavutanud konsensuse, mulle tundub, see petitsioon jääb avatuks. me palume komisjonilt lisainfot ja saadame selle petitsiooni edasi teistele komisjonidele, nii nagu eelkõneleja ütles, palume nende seisukohta ja siis kohtume uuesti juba petitsiooni esitajaga. kas te olete sellega kõik nõus? siiski palun. ei, ma tahtsin ühte asja selgitada. kolleeg Jo Lainen rääkis eelarvekomisjonist ja majanduskomisjonist ja võib-olla ka äh, tööhõivekomisjonist ja tööhõivekomisjoni liikmena ma tahaksin ka rõhuda sellele, et see saadetakse kindlasti ka meie komisjoni edasi. ja kas sellega ollakse nõus või ei, sest see ei ole väga selge, mis nüüd lõpptulemus jäi, ma ei saa tegelikult aru, mis teie ettepanek oli. suur tänu! me oleme nõus teie soovitusega, daamid ja härrad, tänaseks kõik suur tänu kõigile, suur tänu äh, tõlkemeeskonnale, ütleb lahkelt härra esimees. soovin teile kaunist õhtut ja jätkame homme hommikul kell üheksa, aitäh!